ma ei soovi, et need kuhugi sahtlisse vedelema jäävad. Respuestas en los distintos bloques. suur aitäh, proua eh,. Una audición interesante vastutuse eest, mis te meile olete andnud. tegemist oli tõesti väga hea kuulamisega ja nüüd on teil viis minutit, et kuulamine kokku võtta ja ma palun, et te kõneajast tõesti kinni peate, sest me oleme juba ajakavast maas uh,. Honorable members austatud parlamendisaadikud, äh, esimehed. ma olen üsna väsinud, äh, kolm tundi arutelusid on üsna väsitav. aga väga huvitav oli teie küsimusi kuulda ja väga hea äh, suur privileeg oli oma arvamust teiega jagada. ma ütlesin, et ma ei ole ametnik, ma olen poliitik võib-olla mõned äh, minu vastused ei olnud piisavalt detailsed äh, tehnilises mõttes. aga ma tahtsin, et te teaksite, kes ma olen, mis minu seisukohad on ja millised on minu vaated teatud küsimustes, mis puudutavad äh, minule pakutud portfelli õigusküsimuste, tarbijakaitse ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. ma olen üsna segaduses ja seega olen ära kaotanud selle lehe lõppsõnaga, nii et räägin nüüd siis peast. midagi kindlasti unustan ära, ühte aga ei tohi unustada, kindlasti. juhul, kui te annate mulle võimaluse saada selle väga olulise portfelli volinikuks, mis äh, puudutab ju kõiki Euroopa Liidus kavatsen ma olla väga avatud edasistes aruteludes nendes punktides, mis äh, meie töös on ühtsed äh, ja ühist huvi pakuvad. ja äh, kavatsen teie kõigiga kindlasti koos teha ja ma loodan, et see koostöö kannab vilja üsna pea. suur tänu! ja suur tänu väga meeldiva õhustiku eest, mis siin täna valitses, seda ma tegelikult ei, isegi ei oodanud. aitäh! aitäh, proua Jourova! ja nüüd lõpetuseks kuulame üheminutilisi sõnavõtte komisjonide esimeestelt, kes ühiselt korraldasid seda kuulamist. kõigepealt saab sõna härra Svoboda üheks minutiks. Uh, thank you, Mrs Jourova. suur tänu, proua Jourova. ma väljendaksin oma seisukohta õiguskomisjoni nimel meil on äh, piisavat infot kogutud äh, selleks, et nüüd minna hindamise juurde, mis järgneb äh, sellele kuulamisele. kuulasin suure huviga teie seisukohta rahvusvahelise eraõiguse küsimuses ja tarbijakaitse küsimustes ja nüüd ainult üks märkus korralduslikust poolest järgneb hindamiskohtumine täna kell kaheksateist kolmkümmend ruumis ASB 5G3 ja ma paluksin äh, ju õiguskomisjoni koordinaatorid sinna saali kell kaheksateist null null null. kõik minu poolt, aitäh. härra Moraes kodanikuvabaduste komisjoni nimel, nende kolleegide nimel, kes on üle elanud selle koosoleku. suur tänu, proua Jourova, teile nende liikmete nimel. me võtsime teadmiseks teie pühendumise teha koordineeritud koostööd äh, voli-, asepresident äh, Timmermansiga õigusküsimuste kodanikuvabaduste osas ja volinik äh, asepresident Ansipiga. kõik, mis te ütlesite Euroopa vahistamismääruse, Euroopa prokuröri diskrimineerimise vastase seadusandluse ja horisontaalse seadusandluse puhul, kõik võtsime kuulda, aga probleem on selles, et äh, meil on liiga palju volinikke, kes meie komisjoni pädevusvaldkondadega tegelevad, see ei ole teie probleem, aga ootame koostööd teiega nagu ka teistega, meid on palju. kell kuus täna me hindame teie küsimusi, kuid praegu suur tänu teile ja andmekaitse osas suur tänu, et te võtsite selle teema ülesse, kolleegid eh, hindavad kõrgelt neid vastuseid ja koordinaatorid on need, kes lõpliku otsuse langetavad. suur tänu! proua Jourova, suur tänu äh, sellest, et võtsite aega täna pärastlõunal meie jaoks, ütlesite oma sissejuhatuses, et te olete poliitik, nagu meie kõik poliitikud, aga alati ei nõustu teineteisega, aga nõustume ühes, nimelt demokraatias loodetavasti ja sellepärast ma kohtun oma komisjoni liikmetega ja nemad on need, kes otsustavad, kas nad on saanud piisavalt vastuseid, eriti just nimelt tarbijakaitse küsimustes esitati küsimusi, mis minu komisjoni osas äh, esitati, aga ei puutu tegelikult üldse meie komisjoni pädevusse, üks nendest eriti. aga kuivõrd äh, teema on väga keeruline, siis see vastus, mis te andsite selles valdkonnas, peaks äh, kaasama ka teised komisjonid analüüsiks. aga läheneme sellele asjale nüüd siis demokraatlikult ja otsustame, kas komisjoni liikmed on rahul teie vastustega, suur tänu ja lõpetuseks veel naistekomisjoni nimel tahaksin kinnitada seda, mida kolleegid juba ütlesid, ma tahan teid tänada. panime kirja, mida te ütlesite, mis, milliseid vastuseid te andsite ja tõenäoliselt te ka märkasite, et tegemist on väga äh, nõudliku komisjoniga, me töötame nii ka edasi kogu ametiaja jooksul, sest me oleme teadlikud sellest et, et viiskümmend kaks protsenti Euroopa rahvastikust on naised ja et äh, me ei saa lubada seda, et äh, meid äh, halvemini koheldaks. nii et me teeme niimoodi oma tööd nüüd, viime läbi hindamise koos teiste komisjonidega ning ma loodan, et koostöö, mis meie ees on, ka toob vajalikud tulemused võrdõiguslikkuse jaoks Euroopa Liidus, aitäh! Damos por finalizada la comisión, muchas gracias a todos ustedes por ja nüüd on istung lõppenud, suur tänu kõigile äh, kannatlikkuse eest!